Bene, colleghi, l'ordine de... väga hea, kallid kolleegid, järgmisena päevakorrapunktis nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra kohta Bulgaarias. ja annaksingi kohe sõna eh, minister Leskevitšusele. proua juhataja, austatud äh, parlamendisaadikud, komisjoni asepresident. ma olen väga põnevil selle üle, et seisan teie ees siin täna. ja järgnevas saja seitsmekümne üheksa päeva jooksul olen siin üsna tihti külas ja partner, kes on valmis äh, teiega koostööd tegema aktiivselt ja konstruktiivselt. härra proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, te palusite, et nõukogu eesistuja teeks avalduse praeguse olukorra kohta Bulgaarias. ma tean, et see teema on tekitanud muret terves parlamendis. ja ma hindan seda, et poliitiliselt tõesti on tegemist teemaga, mida te peate piisavalt oluliseks äh, arutelu pidamiseks. ma austan teie soovi sellise arutelu korraldamiseks ja olete palunud siis nõukogu osalust. ma ootan teie seisukohti huviga. aga kahjuks ei saa ma siin nõukogu nimel seisukohta võtta, sellepärast et nõukogu ei ole arutanud ähm, Bulgaaria siseolukorda ja meil ei ole midagi öelda selles küsimuses. tavaliselt ongi üsna erakordne, et nõukogu peab arutelusid oma liikmesriikide sisepoliitilise olukorra üle aga muidugi teie koja jaoks on asi hoopis erineva äh,. iga parlamendi ülesandeks on konkreetsetest äh, juhtumitest rääkida ja väljendada muret, kui see mure peaks esinema, see on teie roll. nõukogu roll on teine, nõukokku kuuluvad liikmesriigid, millest üks juhuslikult on Bulgaaria ootan huviga teie seisukohti. mina esindan siin eesistujat, aga minu ülesanne ei ole lihtne. ma tahaksin olla kanaliks teie seisukohtade transportimiseks nõukokku ja ma kavatsen seda arutelu väga hoolikalt ja tähelepanelikult kuulata ja võtan arvesse kõik seisukohad, mida kindlasti täna õhtul siin väljendatakse. praegu aga suur tänu tähelepanu eest. suur tänu ja sõna on proua Redingul. suur tänu, proua juhataja komisjon on ähm, murelikult äh, jälginud äh, hiljutisi arenguid Bulgaarias me küll äh, austame äh, siseriiklikku pädevust, on teinekord mõnedel otsustel ka Euroopa Liidule tervikuna mõjusid ja ma viitan siin konkreetselt sellele vasturääkivusele, mis tekkis äh, Bulgaaria siseriikliku julgeolekuameti esimehe nimetamisega sellel organisatsioonil on väga oluline roll organiseeritud, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. me äh, oleme võtnud äh, teadmiseks ja tun-, tunnista-, tunnustasime seda, et äh, Bulgaaria parlament võttis tagasi selle vastuvärääki-, vasturääkivusi tekitava ametisse nimetamise otsuse. president Barroso kohtumisel äh, peaminister Ores Harskiga ütles, et sellised arengud on tekitanud muret mitte ainult komisjonis, vaid äh, veelgi murettekitavamalt Bulgaaria ühiskonnas ja selles kontekstis komisjon rõhutab vajadust tulevikus strateegilistesse, strateegilistele ametipostidele ametisse nimetamisel jälgida protsessi, mis on läbipaistev ja tuleb selgelt välja tuua erinevate kandidaatide eelised. praegused poliitilised äh, sündmused ja meeleavaldused Bulgaaria tänavatel viitavad sellele, et äh, on vajadus äh, riiki Äh, reformida, see näitab ka seda, kui mures on Bulgaaria ühiskond äh, õigusriigi põhimõtte ohtu seadmise pärast. Bulgaaria peab jätkama reformide teel ja nüüd on äh, aeg neid reforme kiirendada selleks, et reformida justiitssüsteemi ja võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. komisjon kavatseb ähm, oma mehhanismi kasutada selleks, et seirata arenguid äh, ja edasiminekut Bulgaarias selles küsimuses. komisjon on veendunud äh, oma ülesandes äh, tagada selle, et liikmesriigid täidavad oma ülesandeid Euroopa Liidu seadusandluse kohaselt ja me ei põrku tagasi ühegi meie käes oleva meetme kasutamise eest. see, praegu Bulgaaria juhtumi puhul oleme valmis Bulgaariat aitama selleks, et tulemused äh, oleksid positiivsed ja et viidaks läbi vajalikud reformid, koostöö ja öö, äh, mehhanism on selleks kõige parem meede suur tänu ja nüüd saavad siis sõna äh, fraktsioonide esindajad ja kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna kolleeg Veeber. proua juhataja, proua asepresident ja ma vaatan ringi et, et äh, sotsialistide põhiõiguse mm, kaitsmise iha on nüüd mööda saanud, aga me peaksime põhiõiguse kaitsma igal pool, mitte ainult Ungaris, vaid ka Bulgaarias, Rumeenias. kedagi enam kohal ei ole, kaamerad on välja lülitatud, et ma saan aru, et sotsialistid saavad siis sellest üks küsimustest äh, selliselt aru daamid ja härrad, ma ei ole endiselt vastust saanud, et võib-olla need, mõni nendest väestest sotsialistidest, kes siin kohal on, saab mulle vastuse anda. Hannes Svoboda äh, valitsuse äh, moodustamisel Bulgaarias ütles, et, äh, et tuleb lihtsalt alla neelata see koostöö parema äärmusega, see oli tsitaat Hannes Svobodalt ja ma sooviksin äh, saada, et äh, et mida siis paremäärmuslastele lubati, et selliselt äh, võimule saada. Bulgaarias äh, Bulgaarias äh, meie ei saanud enamust, mida seal lubati, kas äh, lubati äh, Vene mõju suurendada või kellelegi rohkem raha, kellelegi lepingut, mis juhtus Bulgaarias? meie soovime vastust saada, sellepärast et proua volinik ütles õigesti, et uue valitsuse otsused on tõesti dramaatilised olnud. see, et võitlus ka organiseeritud kuritegevuse vastu ministeeriumi pädevuse alt veeti, viidi mujale julgeolekuagentuuri alla, nimelt et parlament ei saaks enam seda kontrollida. ja samuti, kuidas äh, kuidagi kulisside taguse poliitikaga tähtsatele ametipostidele oma poisse pannakse. ja, ja me näeme nüüd, et inimesed lähevad tänavatele sellepärast, et neile ei meeldi see, mida sotsialistid äh, seal toimetavad ja see ei ole kooskõlas demokraatiaga, see ei ole kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, me loodame, et nad tulevad mõistusele. ja ja me sooviksime äh, väga tähelepanelikuks jääda, nii nagu ka proua Reding juba ütles, et me väga tähelepanelikult järgime, kuidas põhiõigusi äh, kaitstakse Bulgaarias, et ähm, ärge otsige mingisuguseid äh, ettekäändeid ja väljapääsu sotsialistid, vaid rääkige ausate sõnadega oma äh, parteikaaslasega. meie palume, et Bulgaarias uued valimised aset leiaksid, sellepärast et see on ainus võimalus, kuidas tagada Bulgaarias stabiilsus, aitäh uh,. Äh, Mr Weber. härra Weber, teil on sinise kaardi küsimus äh, härra Kirillovilt härra Weber. Teie olite Kerpi eh, partei esindajaks eh, parlamendis. ja teie osakaal on isegi väiksem kui sotsialistid oma. nii et te võiksite tegelikult sellesama küsimuse esitada ka oma kolleegidele. minu küsimus teile. mis ajast see tõsiasi, et keegi kas on või ei ole parlamendis, tähendab äh, seda, et nad annavad või ei anna oma poliitilist toetust. Ataka liikmed äh, meie eest ei hääletanud. et kas te teete üldse vahet registreerimisel ja toetusel? meie tegime koostööd teiega ja üritasime, Albaanias üritasime ka sotsialiste äh, veenda selles, et nad tagasi pöörduksid valitsusse ma olen juba kolm, kella kolmest siinkohal, ma arutasin ka Ungari osas, ma ütlesin, milline oli minu seisukoht ja ja nüüd ma näen, et äh, olulised sotsialistid on ära läinud, Cohn-Bennett on läinud, Šobod on läinud, Verhofstadt on ära läinud, alati need, kes selliste küsimuste puhul suurt show'd teevad, need on kõik kadunud see on see, mida meie kritiseerime ja otsustavaks küsimuseks on see, kas sotsialistidel on jõudu, et oma sõpradele Bulgaarias öelda tõde, öelda neile, et niimoodi enam edasi minna ei saa, et, et kui kui oleks aktsepteeritud valimistulemusi, siis oleks ja oleks lepitud suurema koalitsiooniga, siis olukord oleks selline, nagu ta praegu on, teie aga sõlmisite pakti kuratiga härra Veber, veel üks äh, sinise kaardi küsimus teile. proua Jootova. Yes, please. Вебер, колкото повече ви слушам, толкова повече разбирам, че страх... Ma kuulasin teid väga tähelepanelikult. Ja ja paistab, et te ei ole päris veendunud oma põhimõtetes, sest kui te räägite, rääkisite Ungarist, rääkisite ühte asja, räägite Bulgaariast, räägite hoopis midagi muud. ma täpselt ei saa aru, kuidas see toimib. et võib-olla te järgite mingisuguseid juhiseid või suuniseid, ma ei tea. mul on teile küsimus. Bulgaaria valitsus valiti õiglaste eh, valimiste käigus, nii et miks küll te soovite, et varased äh, valimised leiaksid aset äh, Bulgaarias? et kas teile meeldiks, kui mina kutsuksin üles varaseid valimisi äh, läbi viima teie koduriigis? nii et kui te juba võrdlete asja Ungariga, siis ma sooviksin meeleldi sellele vastata. Ungari, kui me Ungari asja vaataksime samamoodi, siis see, see tähendaks, et, et Orban teeks koalitsiooni Jopikuga. aga äh, kui homme Ataka partei äh, äh, äh midagi kardinaalset homme ette võtaks, siis äh, tegelikult teie valitsus lihtsalt laguneb laiali nagu kaardimajakene, selle pär-, teie olite need, kes äh, paremäärmuslastega pakti sõlmisid. meie sellist asja ei salli. aitäh ja nüüd kolleeg Moraes, palun. suur tänu. ütlen härra Weberile, et olla õiglane, et ähm, härra Tool ei ole kohal. ja äh, lihtsalt äh, tahtsin seda õiguse mõttes mainida. me arutasime siin Ungari teemal ja me arutame siin nende põhiseaduse muutusi, mis võivad olla põhiväärtustega vastuolus, kuid tahtsin välja tuua, et nüüd Bulgaaria teema on väga erinev, kuid see põhjustab ka tõsist muret institutsiooniliste reformide äh, raames ning äh, kuidas näiteks tegeletakse seal korruptsioonivastase võitlusega, see tekitab samuti muret Ehm, sinna anti oluline koht äh, korruptsioonivastase võitluse agentuuri ju, äh, juhi näol ja siin on äh, politsei ning äh, spioneerimise teemaline risk, samuti see võib takistada äh, Bulgaaria tehtud edusamme tõendamismehhanismi raames, mis on raporteerimisprotsess, mis keskendub eriti just organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastasele võitlusele. me, meie fraktsioon Äh, jälgib äh, selliseid äh, arenguid kõikides liikmesriikides ning me ole, teeme ettepaneku läbi viia siin uurimise ning toetame iga ähm, põhiõiguste rikkumise või õigusriigi põhimõtete rikkumise teemalist uurimist ning sellepärast toetame seda, et meil oleks Euroopa Liidu tasandi järelevalvemehhanisme, mis komisjon peaks välja pakkuma, sellepärast ma loodan, et see vastab ka mõnele härra Weberi murele ning see on meie fraktsiooni esimene reaktsioon. Äh, härra Morais kas te olete nõus äh, sinise kaardi küsimusega? härra Stojanov, palun. ma tahaksin vastata millelegi, mida te ütlesite ehk pädevuste äh, segamine rahvusvahelises, rahvus, riiklikus julgeolekuagentuuris Bulgaarias mina saan aru, et te mõistate, et see agentar on muutunud uueks staažiks well,. Sure ma ei tea, kelle sõnavõttu te kuulasite, kuid mina ei öelnud seda, mina ütlesin, et Bulgaarias on äh, vane inimene nimetatud valele ametikohale, korruptsioonivastase võitluse äh, agentuuri äh, juhi kohale ning see ei aita organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, seda mina ütlesin suur tänu. Alde nimel proua Hjusmenova. suur tänu, proua volinik, kallid kolleegid majandus- ja finantskriis on põhjustanud poliitilisi muutusi peaaegu pooles liikmesriikidest ning Bulgaaria poliitiline olukord ei ole siin erandiks, kuid see arutelu, mis meil siin just aset leidis, erinevalt sellest Bulgaarias seadused töötavad ja institutsioone koostatakse äh, adekvaatselt, meil on demokraatlik valitsus, mis järgib põhiseadust, meil on aktiivne parlament, hoolimata sellest, et endise valitsuse liikmed keelduvad parlamendi koosolekutel osalemast ning meil on meeleavaldused, mis on samuti demokraatlikud ja legitiimsed ning valitsus on ka meeleavaldusi arvesse võtnud ning näeb vaeva selleks, et neid probleeme lahendada. Ataka partei, millele härra Weber viitas, ei toeta valitsust, see ei ole valitsuspartei ning esimene Bulgaaria poliitik, kes toetus äh, Atakale, oli endine peaminister Borissov ning Euroopa Rahvapartei ei öelnud tookord midagi, Gerb siis jäeti isolatsioon, isolatsiooni äh, demokraatlike põhimõtete rikkumise pärast. praegune valitsus Bulgaarias on konstruktiivseks alternatiiviks ning talle tuleb anda võimalus, sellepärast et see on kõigi huvides, et see valitsus suudaks stabiliseerida riigi ning luua uus programmiperiood ning Ähm, sillutada teed uutele valitsustele, me oleme siin äh, õigusriigi põhimõtete kaitsmiseks. proua Hüsmanova, kas te olete äh, nõus sinise kaardi küsimusega? härra Kovatšev, palun. proua Hüsmenova, kõigepealt äh, kaks küsimust, vastake neile kas jah või ei. kas te usute, et ilma parlamendi äh,, ilma ataka käitumisena äh, parlamendis praegune valitsus saaks olla oma kohal ja kas te arvate, et äh, valitsused, valimised olid Bulgaarias demokraatlikud või mitte, jah või ei, vastake palun. jah Ähm, jah, tõepoolest, äh, kui eelmine valitsus oleks äh, käitunud nii, nagu vaja, siis praegune valitsus äh, oleks olnud edukam ja viimaste valimiste ajal teie enda erakond käitus täiesti vastuvõtmatult, seda nägid kõik. härra Tavars, aitäh see, mida me siin näeme, on see, et meil on arutelu Ungari kohta ja siis teine äh, Bulgaaria kohta. meil on uus kriis tekkimas Euroopa Liidus, tegemist on põhiväärtuste kriisiga ning see võib olla palju äh, hävitavam veel kui endine, kui eelmine kriis. meil on probleeme Ungariga ja äh, Bulgaarias leidsid aset väga kahe, kaheldavad valimised siis äh, leidis aset ähm, luureagentuuri äh, juhi kohale nimetamine, mis äh, võeti pärast tagasi, kuid see ametisse nimetamine leidis aset. noored bulgaarlased, nagu kõik noored eurooplased, soovivad riigi ilma korruptsioonita, kus austatakse õigusriigi põhimõtteid ja kus põhiväärtusi austatakse ning kus on demokraatlikud väärtused. me ei saa leppida sellega, et institutsioonidelt võetakse pädevus ära. sellepärast olemegi välja tulnud selle ettepanekuga luua Kopenhaageni komisjon, mis tagaks vastavuse artikliga kaks kaks aluslepingus, see on äh, mehhanism, mis lubaks tagada õigusriigi põhimõtted liikmesriikides, sest just seal tekivad probleemid ja seal on kodanikel äh, konkreetsed probleemid. me ei saa teada, kuidas liikmesriigid sellele reageerivad, kuid Ungaris ja Bulgaarias peab kinni pidama kodanike õigustest. aitäh, nüüd härra Murphy, üks minut palun suur tänu, Bulgaaria on järjekordne riik, mis liitus ülemaailmse võitlusega korruptsiooni ja vaesuse vastases võitluses meeleavaldustes oleme kõik ühised Bulgaaria, Türgi, Brasiilia, me võitleme erinevatel põhjustel, kuid me tahame, et meie valitsused meie heaks töötaksid. me inspireerime üksteist, protestid on suur eh, rahvaviha väljendus eh, kõikide võimuparteide vastu. nüüd on üsna silmakirjalik nendel erakondadel süüdistada eh, poliitilist olukorda, et kasu lõigata poliitilisest vaesusest vaesusest, mis praegu aset leiab. Bulgaaria on kõige vaesem riik Euroopa Liidus, keskmine palk on nelisada eurot kuus ja liberaliseerimise äh, roll siin on äh, olnud oluline noored inimesed Bulgaarias soovivad äh, uut Bulgaariat üles ehitada ning olulisi sotsiaalseid muutusi läbi viia. aitäh, härra Piinev, üks minut. aitäh. bulgaarlased on nüüd tänavatel, nad avaldavad seal meelt, sest neil on võimalus seda teha viimase nelja aasta jooksul äh, arreteeriti need, kes äh, valitsuse vastu sõna võtsid, miks te ei pööratud tähelepanu nendele signaalidele siis äh, ja minu Rahvapartei kolleegid on silmakirjalikud, ma ei kaitse sotsialiste, nemad lõid opositsiooni mitte millestki ja nad on äh, viinud pankrotti ettevõtteid ning toonud endaga kaasa vaesuse riiki. inimesed on ennast põlema süüdanud. miks äh, ja miks te leppisite Bulgaariaga Svetanovi äh, ajal, mis on Bulgaaria KGB, miks te leppisite äh, telefonide pealtkuulamistega, miks te leppisite poliitilise opositsiooniga, miks te leppisite sellega, et president valiti võltsitud valimistel? ning äh, miks te lepite selle ametisse nimetamisega? härra Stojanov, palun üheks minutiks suur tänu, proua juhataja. olukord minu koduriigis on üsna unikaalne ja ma tunnen suurt uhkust selle üle, et ma saan öelda seda, et esimest korda on meie riigis äh, see, et sajad tuhanded äh, noored inimesed on iga päev, nüüd juba kakskümmend päeva järjest tulnud tänavatele oma kodanikuõiguseid kaitsma mis siis lõpuks äh, lihtsalt välja öeldes nad tänavatele tõid, ega see asi ei olegi nii keeruline ja sellel ei ole mitte mingisugust pistmist äh, nende süüdistustega, mida siin vastastikku on loobitud. peamine probleem, daamid ja härrad, seisneb selles, et neli aastat tagasi need erakonnad, kes on praegu valitsuses, olid äh, verevaenlased miks siis nüüd äh, täiesti ebaloomulikult, Frankensteinlikult, äh, verd pilastaval kombel on nad tulnud kokku pere, äh, valitsust looma? selles on see probleem ja ainus demokraatlik lahendus on uued valits-, vali-, valimised ja selge enamus. suur tänu, ütleb järgmine kõneleja, härra Stias-, Stias-, härra Borisov koos äh, oma kolleegidega on saanud väga hästi hakkama äh, kuritegevuse vastases võitluses. praegune valitsus äh, sulgeb organiseeritud kuritegevusega tegeleva osakonda ja on valitsusse pannud, on, on pannud oma inimese, tahtnud panna luureteenistuse juhiks ja on sekkunud ka politsei tegevusse. Nad üritavad asju meelega segaseks ajada kalevi alla panna. ja mina olen nõus sellega, mida ütles härra Moraes, kes on väga mõõdukas kolleeg ja väljendas siin täna oma kõhklusi eh, härra Behinski ametisse nimetamise osas. ja see on midagi, millele on eh, viidanud ka terve komisjon tegemist on terve rea murettekitavate asjadega äh, julgeolekust äh, rääkides Bulgaarias. ja see kõik viib millenegi, mis on äh, tegelikult väga murettekitav ka demokraatia jaoks üldiselt. sotsialistlik koalitsioon Bulgaarias kakskümmend seitse koma üks protsenti on nende ähm, toetus siis äh, pluss seitse koma kolm protsenti Atakalt ja kui need äh, kokku panna, siis on olukord suhteliselt äh, ohtlik. seitse koma kolm protsenti valijatest on praegu need siis, kes langetavad otsuseid Bulgaarias, suur tänu, proua juhataja. suur tänu teile, härra Demeire, nüüd saab sõna pooleteiseks minutiks härra Lopez Aguilar suur tänu, äh, proua juhataja. mõned äh, selle koja liikmed äh, on väga vastutustundlikult osalenud viimases arutelus Ungari kohta ja osalevad ka praegu arutelul selleks, et rääkida Bulgaariast. ja seega meie ei saa rääkida siin mitte mingisugustest topeltstandarditest me öö, äh, ei ole nõus sellega, et meid süüdistatakse lihtsalt selles, et äh, sotsiaaldemokraatlikest kolleegid on lahkunud ja et neid ei ole saalis nii palju kui rahvaparteilasi, me peame sellest asjast tegema siiski demokraatlikku arutelu, me ei tohi lubada mitte mingisuguseid äh, rahvuslikke eraldusjoone, olgu siis aruteluks Bulgaaria või Ungari me ei tohiks unustada kogu selle loo euroopaliku, Euroopa aspekti. jah, äh, julgeolekuagentuuri äh, esimehe nimetamine tõesti oli äh, viga, see on selge, meeleavaldused jätkuvad Bulgaarias ja see tähendab seda, et meie parlament peab vaatama, milline on demokraatia kvaliteet ja kuidas kaitstakse põhiõiguseid, kui rahvas meida, meilt seda selgelt nõuab. ja tuleb keskenduda ka sellele, mida on öelnud põhiõiguste ja inimõiguste nõukogu. ja vaatame, kas Euroopa põhiõiguste hartast peetakse kinni Bulgaarias, härra Birker, üks minut. härra Birker, aitäh, äh, proua president, äh, komisjoni asepresident praegune Bulgaaria sotsialistlik valitsus on kõrgemate ametikohtadele nimetamisel viinud riigi väga äh, kahetsusväärsesse olukorda. juba kakskümmend päeva on meeleavaldused tänavatel ja ka julgeolekuagentuuri pädevused pädevused äh, laienevad, nüüd äh, agentuur peab tegelema ka organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega, see tähendab, et see toimub ilma parlamendi kontrollita. samuti äh, selgub, et üks meediamagnaat, kellel on vägagi erilised kontaktid, et tema saab Äh, väga lähedase suhte selle julgeolekuagentuuriga, nii et see on tõesti ähm, ainulaadne, ainulaadne, et korruptsioonis süüdi mõistetud isik on julgeolekuagentuuri juhiks nimetatud, nii et mina arvan, et komisjon peaks väga tähelepanelikult vaatama seda olukorda Bulgaarias. aitäh ja nüüd härra Kalfin, üks hetk minut. Э, suur tänu, proua juhataja selleks, et äh, hajutada siin kõikvõimalikud äh, kõhklused, ütlen kohe välja, et TAK on Euroopa vastane natsionalistlik äh, šovinistlik partei, mis seisab kaugel Euroopa väärtustest. ma ütlen selle maha praegu ja olen öelnud seda ka varem, kui Borisovi endine valitsus täpselt samuti oli TAK-a häältest sõltuv. olukord on täna täpselt sama aga see, et Atakalt äh, võetakse ära tema otsustav äh, roll, peab Kerb äh, oma vastutuse kanda võtma, kui Kerb parlamenti tagasi pöördub, saab Ataka lüüa ja härra Veiber, ma ütlen teile, et Euroopa Parlamendi president ja parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioon on isiklikult rääkinud härra Borissoviga selles küsimuses teise poliitilise pere liikmega ja palunud tal parlamendi tagasi pöörduda, tema ütleb ei, millal teie samasugust asja teete? Äh, härra Kaaler saab sõna, ma ei luba sinise kaardi küsimusi praegu. ma räägin erandkorras inglise keelt, ütleb härra Kaaler. kallid kolleegid minu meelest on probleem Bulgaarias see, et eh, vana nomenklantuur ja eh, nende järglased, eh, sealhulgas sotsiaaldemokraatide ridades oligarhid, keda toetavad venelased, üritavad Äh, vee voolamist ümber äh, keerata viimasel hetkel, enne kui äh, konstituts-, põhiseaduse kohaselt institutsioonid paika saavad. miks on see, et Vigenini peamine mure, välisminister siis, on tuua vanased Stasi saadikud uuesti tagasi ametkohtadele ja ja tuua välisministeeriumisse inimesed, kes on teada-tuntud kommunistid miks on siis äh, suletud äh, teatud osakondi, kuigi nad on teinud äh, luure osas väga head koostööd teiste liikmesriikide vastavate organitega ja võidelnud kuritegevuse vastu. no miks, sellepärast et see on oligarhide huvide vastu ja sellepärast pidigi saama härra Peevski sellele olulisele kohale, selleks et ta läbi oma telekanali saaks valeinformatsiooni levitada. talle taheti lihtsalt äh, tagasi või tähendab tasuda selle eest, et ta läbi oma telekanalite valeinformatsiooni äh, teiste vastu levitas, nii et mõelge kõigele sellele. suur tänu, härra Zver. nii, tovrstne rasprave so lahko koristne, če je raz-. lugupeetud daamid ja härrad, sellised arutelud võivad olla kasulikud, kui äh, olukord äh, liikmesriikides on selge. aga siin on tegu tundlikuma küsimusega, selle, siin on tegu praegu monopoliga, oligarhidega ja nii edasi ja demokraatlikud parteid peaksid ühinema ja ka Rahvapartei ja sotsialistid peaksid ühinema. aga siin üritatakse valitsusi ümber kukutada, samasugust asja me oleme näinud ka Sloveenias ja alguses olid protestid ja siis langesid kaks edukat valitsust õigustamatult ning need kaks parteid olid edukad STS ja, ja GERB on äh, korruptsioonivastase võitluse esirinnas. nii et äh, õigusriigi olukord Euroopas on äh, vägagi negatiivseks muutunud. suur tänu ja nüüd proua Jootova ava mikrofoni voor ja esimene kõneleja. aitäh, iga arutelu selles kojas on väga oluline ja mul on väga hea meel, et äh, see arutelu pandi päevakorda. kahju, et meil piisavalt aega ei ole, kui meil oleks rohkem aega, siis me oleksime saanud tuua ka selgeid äh, fakte, äh, vastamaks nendele paljudele valedele, mida me täna kuulsime, mida me täna, põhimõtteliselt olukord on see, et Kerbi Äh, partei sai valimistel enamuse, ükski teine partei ei saa, neid aga ei toetanud, nad ei saanud seega koalitsiooni toetada, äh, luua. ja, ja seetõttu näitamaks üles oma pahameelt, nad lihtsalt ei, ei läinudki parlamenti tööle. Bulgaaria valitsus on vaid äh, kuu vanune ja ta peaks saama võimaluse öö, edasi minna, näitamaks, et nende programm on tõhus. kolleeg Stalinov. president, lugupeetud kolleegid, kaks korda viimase kuue kuu jooksul minu koduriigi poliitilisi sündmusi on siin kojas arutatud ja selle aja jooksul on Bulgaarias aset leidnud eh, palju meeleavaldusi, eh, eh, varased valimised, uus valitsus on ja jällegi on valitsuse vastased meeleavaldused. ja arvatavasti tulevad jällegi varased valimised, sellepärast et inimesed enam ei usalda poliitikuid. ja nüüd nad pöörduvad Euroopa poole, sellepärast et soovitakse teada ka, mida Euroopa poliitikutele öelda on. paraku arvestades sellega, mida ma siin olen näinud äh, ja kuulnud, äh, ma näen, et inimestel on tõesti väga head põhjused, miks mitte usaldada ka Euroopa poliitikuid. ja see ähm, euroskeptisism tuleb äh, väga piltlikult siin välja. ma ei sooviks, et Bulgaaria kodanikud näeksid, et siin et siin kojas ma sooviksin, et bulgaarlased näeksid, et siin kojas ähm, äh, seisukohti toetatakse resolutsioonidega ja aruteludega. kolleeg Lugatševa, aitäh. enamus, enamus otsustas täna selle arutelu pidada, sellepärast et me austame demokraatlikke põhimõtteid, aga see arutelu näitab, et äh, meil ei ole piisavalt kogemusi ja tänu, äh, seda juhtub kõik tänu Kerbile ja nende toetajatele, inimesed läksid tänavale äh, seetõttu, äh, millega sai hakkama Kerbi valitsus. tollal parlament, Euroopa Parlament ei arutanud seda küsimust, aga nüüd, kui inimesed on taas tänaval, nüüd me arutame Bulgaaria küsimust siin isegi oli kuulda, et Borissov peaks jällegi olema Bulgaaria valitsejaks. aga ärge unustagem, et äh, kuigi olukord minu koduriigis on äh, erakorraline, siis see on seotud sellega, et et toimusid valimised äh, peale kolme ja poolt aastat edutut valitsuse tööd. ja nüüd on jällegi tegu skandaaliga, skandaalidega, et kuidas neid skandaale õigustavad need, kes toetasid Kerbi? sinise küsim-, kaardi küsimus, palun, kolleeg Koletšov. aitäh. kahjuks proua Luktševa ei ole, ei olnud äh, siin täna äh, varem kohal või isegi aastaid varem äh, ei olnud kohal. et ta, siis ta oleks teadnud, et arutelu toimus ka Kerbi valitsuse osas. aga ärge rääkige inimeste, rahva nimel inimesed ei soovi teid, nemad ja minu küsimus on järgmine, kas teie saaksite täna valitseda ilma Ataka toetuseta? ja teie vastus, palun, proua kolleeg. Bulgaaria äh, rahvas äh, rääkis valimistel ja Kerb boikoteerib parlamenti ning ähm, alandab äh, parlamentaarset institutsiooni, aga ta ka samas ei toeta praegust valitsust ja kõik teavad äh, seda, isegi teie, härra Kovatšev. aitäh ja nüüd ka äh, kolleeg Kasak. suur tänu. me oleme siin palju rääkinud topeltstandarditest ja juba kaks aastat toet-, toetas Ataka Boiko Borissovi valitsust äh, ning ähm, meie ei pööranud selle tähelepanu, kas see on ähm, topeltstandard? Borissov kuulas telefoni regulaarselt pealt ja nüüd uus valitsus püüab siin julgeolekuvaldkonda korrastada ja korraga Euroopa Parlament hakkab muretsema. Boiko Borissovi valitsus pressis ettevõtete raha välja ning Euroopa Parlament ei pööranud selle tähelepanu, aga nüüd, kui valitsus soovib julgustada dialoogi kodanikuühiskonnaga, siis ähm, Euroopa Parlament on selle vastu. kuidas see võimalik on? me räägime siin valitsusest, kes on ainult kuu aega olnud võimul ning püüab äh, Bulgaariat demokraatia teele tagasi juhtida, see on tõeline topeltstandard. Äh, proua Reding, aitäh ähm, õigusmõistmine on pime ning äh, komisjon äh, jääb valvsaks äh, Bulgaaria ja ka kõikide teiste liikmesriikide puhul. me ei kõhkle kasutamast, kasutamaks oma pädevust õigusrikkumiste puhul või selgete Euroopa väärtuste rikkumiste puhul. lugupeetud parlamendiliikmed, te olete seda lauset kuulnud juba mitu korda ning ma olen Äh, seda ka juba täna öelnud. komisjoni avaldus äh, Ungari teemalise arutelu puhul sellel aastal ja eelmisel aastal kehtib ka praegu. komisjon oli, on alati olnud valvas me valvame siin üht liikmesriigi ja ka teisi. me teame, et äh, poliitiline olukord Bulgaarias on väga tugevalt polariseeritud ja sellepärast kutsume me üles kõiki poliitilisi jõude Bulgaarias jõudma üksmeelele, et tagada riigi stabiilsus ja õitseng. Need kaks arutelu, mis meil siin pärastlõunal on aset leidnud, näitavad, kui oluline on Euroopa Liidu jaoks tervikuna toetada õigusriigi põhimõtteid. mõned instrumendid on meil juba olemas, koostöö- ja tõendusmehhanism näiteks, ning me võime ka oma kogemustest äh, ammutada, kuid meil on vaja tugevdada äh, meie suutlikkust paremini tegeleda õigusriigi põhimõtete rikkumistega, seda ütlesin ka Ungari arutelu lõppsõnas mul on hea meel selle üle, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid on kaasatud selleteemalistesse aruteludesse eh, ning sinna on kaasatud ka eh, õigusvaldkond, sest see on eriti just meie kodanike huvides, kes loodavad, et, eh, kes tahavad, et nende vabadusi ja õigusi kõikjal kaitstaks. aitäh, proua volinik, lõpuks nõukogu nimel härra Leskevitšus. Äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, äh, proua komisjoni asepresident, ma kuulasin väga hoolikalt seda arutelu ning ähm, võtsin arvesse kõiki neid erinevaid seisukohti, mida siin selle arutelu jooksul väljendati mul ei oleks sobilik äh, nõukogu esindajana vastata nendele erinevatele murepunktidele, mida siin väljendati praeguse poliitilise olukorra kohta Bulgaarias. kuid äh, paljud teist tegid selgeks, kui, äh, millise, millised on teie seisukohad praeguse olukorra suhtes ning me tuleme selle arutelu juurde tagasi kolleegidega nõukogus ja mul on ma tänan teid selle eest, et te olete andnud eesistujale võimaluse seda arutelu jälgida, aitäh. vastavalt äh, äh, kodukorra artiklile kakssada kuusteist Äh, ütlen teile, et äh, see parandusettepanek, mis esitati kell seitseteist kolmkümmend, on vastu võetud